Euroopa Parlament kui kodanike esindaja peab saama suuremat rahalist toetust Euroopa Liidu eelarvest aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse taastuvate energiaallikate toetamiseks, roheliste töökohtade toetamiseks, investeeringutes uutesse energiaallikatesse, mis on rohelised ei ole vaja ettekäändeid otsida, vaid tuleb tõesti haarata võimalusest saada liidriks maailmas võitluses kliimamuutuste vastu ja me ei tohi siin lähtuda pelgalt majandushuvidest, me peame koondama tähelepanu kestlikkusele ja loodus eh, jah, saab eksisteerida ilma inimesteta, aga inimene ilma looduseta mitte. suur tänu nüüd annan sõna kolleeg Aleksandra Philipsile. ma tänan. jah, see võidujooks, mida me eh, saame võita ja mille me peame võitma eh, seda meie laste jaoks. mind inspireerisid noored Kreetast ja teistest olen saanud inspiratsiooni, me saame jõudu oma lastelt, õpime nendelt, nad tulid tänavatele Eh, panna meid, poliitikuid, tegutsema ja selle tegutse mõju on olnud hämmastav. nüüd on parlamendil mandaat keskkonna vallas, mille alusel me peame tegutsema. kaks tuhat viisteist kliimakavad panid eh, siiski, eh, jätsid olukorra selliseks, et temperatuur võib tõsta, tõusta veel kolm kraadi jah, nüüd on meil eesmärk neutraalsus kaks tuhat viiskümmend. meil on vaja tõelist rohelist kokkulepet ja võidelda kliimakriiside vastu. minagi osalen eh, reedesel kliimastreigil, et tahan, et maailm võtaks meid tõsiselt. teen seda oma poja ja meie kõigi tuleviku nimel. suur tänu, Aleksandra. nüüd annan sõna kolleeg Anja Sevrenile. suur tänu, härra president. neli aastat pärast Pariisi leppe allkirjastamist näeme, et häbiväärselt on äh, erinevad äh, võetud kohustused ja allkirjastanud riikide äh, tegevused, kelle hulgas on väga suuri saastajaid. härra volinik on siinkohal unustanud mainida linnade väga olulist rolli kliimavastuse, ses kliimamuutuste vastases võitluses, sest üle poole maailma eh, elanikest elab linnadest. Eh, liiklusummikud, eh, olmeprügi ja kõik muud põhjused, linnad tekitavad üle kuuekümne protsendi meie süsihappegaasi heitmetest seetõttu on ÜRO toonud välja linnad ja kohaliku tegevuse prioriteetsena. küsimus on järgmine, kuidas kavatseb Euroopa Komisjon öö, äh, arvesse võtta Euroopa linnade äh, rolli kahekümne kolmanda septembri dokumendi kontekstis selleks, et aidata kaasa meie keskkonna paranemisele. suur tänu nüüd annan sõna kolleeg Jüte Kötelandile. suur tänu, härra volinik. jah, meil on selja taga nüüd valimised ja valimistel me saime selge sõnumi, nõutakse kestlikke muutusi ja kiiresti ja nõutakse ka, et me oleksime juhi rollis maailmas noored panid oma hääle kõlama ja nõuti ka, et parlament tegutseks otsustuskindlamalt kui seni. uus Euroopa Komisjoni president on öelnud, et kliimateema on prioriteediks, bioloogiline mitmekesisus, selle kaitse kogu maailmas ja see on kiiduväärt. aga New Yorgis on nüüd võimalus tõesti näidata, et me võtame tõsiselt seda üleskutset ja juhi roll üle maailmas, kogu maailmas Agenda kaks tuhat kolmkümmend põhjal. siin ei piisa sõnadest, on vaja tegutseda. meie sotsiaaldemokraadid töötame jätkusuutliku tuleviku nimel, me tahame, et majandus oleks kestlik ja kõikjal Euroopas Pariisi kokkuleppe eesmärgid tuleb täita ja meil tuleb näidata et see on Euroopa Liidu jaoks prioriteetne. aga muutused peavad toimuma kogu maailmas, ei piisa sellest, et liikmesriigid üksi tegutsevad Euroopa Liidus. meil on vaja koondada oma jõud New Yorgis ja näidata, et me võtame Pariisi kokkulepet tõsiselt, samuti Agenda kaks tuhat kolmkümmend tõsiselt. ja me peame kasutama ära kõik võimalused New Yorgis ja näitama, et meie oleme manner, kes juhib protsesse kogu maailmas ja oleme mõistnud, kuivõrd tõsine olukord on, me tahame võtta poliitilise vastutuse. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Juta Paulsele kõnelejal ei ole mikrofoni. ja me oleme nüüd näinud, et äh, seda, mida me otsustasime äh, Pariisis, et äh, kliima soojenemine peaks jääma alla kahe kraadi või mm, pooleteist kraadi, see ei ole võimalik, kuna heite ei ole vähenenud viimase nelja aasta jooksul ja järgmisel nädalal New Yorgis, kus toimub äh, kliimategevuste tippkohtumine. vabandust, härra Kanjete, härra Liise, ma ei ole arvamusel, et Euroopa Liit äh, on äh, juba oma eesmärke üle täitmas, sellest ei saa olla juttugi. me kirjutasime alla sellele pooleteist protsendile ja pooleteist kraadile ja kui me vaatame, mis me oleme teinud, siis sellest ei piisa. vastavalt sellele, mida ütlevad teadlased, teadlased, eriti äh, vastavalt eelmise aasta eriaruandele, kus toodi välja, kui suur tegelikult on meie äh, süsiniku eelarve, et kui palju me hei-, süsinikku äh, reostust tekitame ja ma ootan uuelt komisjonilt, et kõigis valdkondades võetakse arvesse seda, et milline on mõju kliimakaitsele, milline on mõju meie heitele äh, ja see ei puuduta mitte ainult energiapoliitikat, vaid ka äh, transpordipoliitikat ja kaubanduspoliitikat, sest see, mida meie teeme, on osaliselt kontraproduktiivne, see tähendab seda, et mujal tõ tõuseb heide või äh, raiutakse ürgmetsi maha, nii et võtkem tõsiselt seda hädaolukorda ja neid noori inimesi, kes äh, lähevad reedel jälle tänavatele, aitäh! Juta. suur tänu, proua Juta-Paulus. Teie sõnavõtule soovitakse esitada härra Furlase poolt sinise kaardi küsimus, sinine kaart. see tähendab, et kolleeg palub selgitust ja teie peate ütlema, kas te soovite täiendavale küsimusele vastata. proua Juta Paulus. Um, uh, üks teie kolleegidest on palunud selgitusi jagada, kas te olete valmis talle vastama? vabandust, küsimust ei kuulnud. küsimus on järgmine, üks teie kolleegidest tahaks selgitust saada teilt. loomulikult, loomulikult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 see on nii, aga mitte ainult ei tohiks olla, vaid peaks olema juhi roll. sest valijad soovivad seda, aga küsimus on järgmine, mida me kõike saame ära teha siin parlamendis selleks, et me tõesti oleksime selleks juhtivaks jõuks? Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks, proua Paulus ma arvan, et parlament saab etendada väga-väga tugevat rolli sest meie roll on ju äh, tõesti tagant tõugata uut komisjoni, kui nad piisavalt ei tegutse, kui nad ei ole valmis veel tugevdama äh, neid eesmärke, milles me kokku leppisime aastal kaks tuhat kolmteist. me teame ju, et sellest ei piisa, mis me tollal kokku leppisime. see on midagi, millele ma tahaks üles kutsuda kõiki fraktsioone siin parlamendis, teie, kes te olete mures meie tsivilisatsiooni kestmajäämise pärast. me peame ühendama oma jõud fraktsioonidena ja täitma ka need lüngad, mis meil on, need erisustest üle saama, mis meil on poliitilistes seisukohtades, et tegemist on meie ühise, mitte lihtsalt eesmärgiga, vaid ka ühise kohustusega suurendada oma jõupingutusi. aitäh. ja viimane kõneleja ja Tiina Toth, poolteist minutit, palun. üleilmne kliimamuutuste vastane võitlus ja Pariisi kliimalepe on väga olulised, tuleks ellu viia ja kliimamuutuste mõju ei puuduta mitte ainult majandust ja heaolu, vaid tegemist on tõelise eksistentsiaalse küsimusega. ma tervitan äh, seda algatust, äh, millega tuli välja ÜRO peasekretär, et äh, maailma liidrid tegeleks selle teemaga ja Euroopa Liit võib olla uhke oma saavutuste ja pühend- ja kohustuste üle, äh, mida seni on võetud kliimamuutuste vastu võitlemiseks. kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid Euroopa Liidu puhul on kõige ambitsioonikamad võrreldes teiste arenenud riikidega. Ungari on samuti võtnud kohustusi ja meie teod näitavad, et meie SKT äh, kasv ei ole käinud käsikäes CO kahe heitega, aga äh, Euroopa Liit ei saa üksi või, võidelda, sellepärast et CO2 heide, äh, et Euroopa Liidu heide moodustab üksnes kümme protsenti maailma heitest ja seetõttu ma tervitan, et komisjoni äh, ametis, äh, komisjoni nime äh, nimetatud asepresident äh, kavatseb intensiivistada läbirääkimisti selleks, et äh, kliimamuutusi peatada. me peame seda tegevust jälgima, sellepärast et siin on tõesti väga palju mängus. aitäh proua Toosile ja teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimist, kolleeg Bernardin, kas te soovite vastata? kui te olete nõus, kas te olete nõus vasta-, vastama sinise kaardi küsimusele? jah, olen nõus. Teil on kolmkümmend sekundit. aitäh, tegelikult soovisin ma küsida härra proua Paul, Pauluselt, mitte proua Toofilt, kas ma võin esitada küsimuse proua Paulusele? ei, temale juba esitati sinise kaardi küsimus pärast tema sõnavõttu ja seega jätkame vaba mikrofoni vooruga. meil on seitse sõnasoovijat ja annan kõigile sõnasoovijatele võimaluse kõneleda tingimusel, et te kõik peate kinni kõneajast ja kõigepealt kolleeg Freira. aitäh. kliimamuutuste vastane võitlus ja kestlik areng on väga olulisel kohal ähm, poliitilistes kõnedes äh, siin äh, on väga palju oportunismi ka, aga äh, e, kahjuks endiselt kohaldatakse samu poliitikaid, mis on halvendanud inimese ja looduse vahelist suhet, need kes äh, kirjutavad alla nendele lepingutele kestliku arengu eesmärkide heaks, avavad ähm, ukse destruktiivsele poliitikale ja sotsiaalpoliitika ja kaubanduspoliitika ei ole samuti kooskõlas, äh, tegemist on hoopis äh, hävitamisega ja mm, lugupeetud volinik, keegi on välja arvutanud, kui palju maksab ähm, kasvuhoonegaaside heide seoses Mercosuri lepingu sõlmimisega. me peame äh, äh, muutma oma tegutsemist, sest kapitalism ei ole roheline. aitäh ja järgmine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 aitäh, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu seisukoht selles küsimuses on olnud väga selge ja me oleme endale seadnud eesmärke aastateks kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend, ma arvan, et järgmine komisjon, kes varsti ametist asub, et neil peab olema pragmaatiline eesmärk, et nad võtaks äh, piisavaid meetmeid selleks, et me ei äh, jätaks täitmata oma kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärke. aga Euroopa tegelikult ei ole saastaja, meil on jah, teatavaid probleeme, me teame, et äh, planeet samuti mõjutavad ka USA ja Hiina saaste, nii et Euroopa peab selles osas samuti midagi ära tegema, meil on vaja Äh, konkreetseid meetmeid, mida võetakse üleilmsel tasandil saavutada sellel tippkohtumisel ning minu arvates ÜRO tuleks rohkem kaasa, ÜRO tuleks rohkem kaasata ning hea oleks, kui järgmises mitmeaastases finantsraamistikus võetakse arvesse seda, et meil on vaja äh, investeeringuid, investeeringuid äh, VKI-desse, sest ilma selleta me ei saavutaks oma eesmärke, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna meie kolleeg Ellie Jones. aitäh nagu me kuulsime reedel, üle maailma tulevad noored tänavatele nõudmaks, et me suurendaks meetmeid kliimamuutuste vastu. ja minu meelest on see tõesti väga inspireeriv ja alandlikuks tegev ning me, on kolm asja, mida me kõik saaksime teha. me peame olema solidaarsed kliimastreikijatega eelkõige. ja me igaüks peame mõtlema oma e, e, käitumisele ja vähem saastama, aga meie rahvaesindajatena peame hoolitsema selle eest, et toimuks süsteemne muutus. Euroopas me oleme äh, äh jõukad, me oleme äh, äh, loodust ära kasutanud ja nüüd meil on tegemist kliimakriisiga ja, ja väga suure ebavõrdsusega, me peame olema juhtrollis võitlemaks süsinikuheite ja üleilmse ebavõrdsuse vastu, on väga palju võimalik ära teha siin äh, kojas ja liikmesriikide parlamentides. meil on vaja öö, äh, äh, oma uue rohelise kursi meetmed tõesti poliitikasse viia, et me ei tohi sõlmida kahjulikke kaubanduslepmeid, meil on vaja puhtaid hooneid, puhast põllumajandust, me peame äh, kasutama ära seda võimalust, et meil oleks null süsinikuheide selleks, et ehitada üles selline majandus, mida meie noored väärivad. aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Mikolašitš. Äh, siin on räägitud äh, Ähm, vastutusest, aga Euroopa poliitikad on asjad teinud halvemaks. IPCC on äh, kutsunud üles äh, Äh, vähendama tarbimist, aga äh, see ei ole kooskõlas äh, praeguse loodusliku gaasisüsteemi laiendamisega, muuhulgas ehitatakse uusi vedelgaasiterminale, imporditakse vedelgaasi USA-st. miks me siis laiendame oma vedelgaasisüsteeme, sellepärast et Shell, üks suurimaid saastajaid, on teinud edukat lobitööd komisjoni juures. Ähm, see mõte, et gaas on äh, parem kui ähm, uuenevad energiaallikad, see on Shelli idee. volinik, kas teie ei arva, et kõrgemate äh, eesmärkide saavutamine ei ole äh, tõenäoline, kui me ei võta vastutusele neoliberalismi, ei pane seda küsimärgi alla? aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg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 Ähm, võtnud selle algatuse ja nüüd Euroopa Liidus meil on väga kõrge ambitsioonikuse tase äh, kliimamuutuste vastases võitluses. Äh, ma olen osa läbirääkimiste meeskonnast äh, ja meil on õnnestunud saavutada hea kokkulepe ja min-, vaja minna veel kaugemale, me ei tohi kõhelda äh, jagamas teistega seda, mida me oleme saavutanud õigusloome alal, meil on vaja teha kiireid edusamme, meil on kakskümmend seitse riiklikku kava, meil on üks Euroopa Liidu kava, aga seda on vaja muuta konkreetsemaks, aitäh. lugupeetud volinik Miguel Arias Cañete, palun, te kuulsite nüüd parlamendisaadikute arvamusi ja nüüd on teil sõna selleks, et arutelu kokku võtta lugupeetud president, lugupeetud saadikud, äh, see arutelu näitab, et kliimapoliitika ja on tõesti väga äh, Euroopa poliitilise arutelu keskmes. alustaks äh, Peeter-Liise sõnadega, Peeter-Liise ütles, et mm, kohati eurooplased kritiseerivad ennast liiga palju ja ma arvan, et New Yorgis Euroopa Liit tänu parlamendi Äh, edus-, tegevusele saab väga head juttu rääkida. kaheksakümmend protsenti saadikutest äh, oli meie kliim-, meie kliimamuutuste ähm, tegevuskava poolt, et meil komisjoni ettepanekud äh, leidsid siin väga hea toetust ja see on see jutt, mida ma saan New Yorgis rääkida, et Euroopa Liit on väga ambitsioonikas et me tahame vähemalt neljakümne protsendi võrra vähendada kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oma heidet võrreldes üheksakümnenda aastaga. et meil on õigusaktid selleks olemas, selleks, et neid eesmärke saavutada ning tänu parlamendi ambitsioonikusele saame me saavutada veelgi rohkem, sellepärast et kui me õigusaktid ellu viime, siis me vähendame oma heidet neljakümne viie protsendi võrra. nii et meil on tõesti ambitsioonikad eesmärgid, meil on õigusaktid olemas ja meil on ka korralik juhtimine Äh, seoses äh, meie kliimakavadega, mitte kellelgi maailmas te-, seda ei ole mujal. meie poliitika jääb äh, samaks, nii et meil on ambitsioonikad eesmärgid ja õigusaktid ning meil on nüüd ka väga ambitsioonikas uurimus kahe tuhande viiekümnendate aastate kohta ning oktoobris võtame vastu selle dokumendi, nii et mul on väga suured ootused, et detsembri ülemkogul tõesti võetakse see ka vastu ja see on väga oluline, sest et kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend on veelgi ambitsioonikam kui IPCC eesmärgid, sellepärast et IPCC on öeldud, et pärast kahe tuhande kuuekümnendat aastat peaksime eh, me muutuma kliimaneutraalseks ja enne kahe tuhande kaheksakümnendat aastat, nii et meie oleme eh, esimene majandus, mis kahe tuhande viiekümnendaks aastaks saavutab kliimaneutraalsuse ja seda seetõttu, et komisjoni uus president on tulnud välja ettepanekuga uue rohelise kursi kohta eh, ja lubanud, et vastavad õigusaktid tulevad esimese saja päeva jooksul mis peaksid siis äh, tõesti tagama kliimaneutraalsusega aastaks äh, kaks tuhat viiskümmend ning äh, komisjoni järgmine president soovitab, ähm, soovib heitmeid veelgi rohkem vähendada, nii et meil on hea lugu, mida New Yorgis rääkida ning meil on välja pakkuda ka palju toetust arenguriikidele selleks, et nemad suuksid oma, saaksid oma eesmärke saavutada meie mitte ainult ei täida enda kohustusi, vaid toetame ka teisi sellel teel, me oleme suurim abiandja kliimarahastuse alal arenguriikidele rohkem kui kakskümmend miljonit igal aastal. nii et me võime olla uhked selle üle, mida me oleme teinud ja meil on veel pikk tee ees sest me oleme maailmas juhtrollis energi-, Eh, uuenevate energiaallikate alal ja fossiilkütuste kasutamise vähendamise alal, et kui meie oleme maailmas juhtrollis, siis teised järgivad meile sellepärast, et kui Euroopa Liit juhtrollis ei ole, siis ei ole juhtrollis mitte keegi. ja ma olen üsna kindel, et uus äh, komisjon jätkab seda tööd ja et parlament toetab äh, uut komisjoni sama palju, kui mind toetati. et kui meie tegime ettepanekuid, siis parlament muutus need paremaks ja ma olen kindel, et äh, see parlament äh, ka uue komisjoni puhul suurendab veelgi ambitsioonikust kliimaneutraalsuse saavutamine on äh, majanduslik ja sotsiaalne revolutsioon vaja on muuta seda, kuidas energiat toodetakse, kuidas köetakse maju, kuidas maju jahutatakse, kuidas ja vaja on, et kogu majandus toodaks niimoodi, et see oleks äh, kliimaneutraalne, et meie transport oleks kliimaneutraalne, see on ähm, revolutsiooniline ja suur revolutsioon on ka see, kuidas vähendada põllumajanduses metaaniheidet äh, aga see üleminek peab olema sotsiaalne ja õiglane ja selle, see õiglase ülemineku fond on võtmetähtsusega selle puhul ja mul on väga hea meel, et järgmine komisjoni president on öelnud, et komisjon toetab neid inimesi ja piirkondi, kes kannatavad kõige rohkem. ja see on väga oluline, sest selles Euroopa süsteemis tuleb tagada õiglus nii et me oleme ambitsioonikad kliima alal, aga me peame vaatama, kuidas meie maja, inimesed äh, asjaga hakkama saavad, et see üleminek oleks sotsiaalne ja õiglane ja üks kommentaar veel härra Ferreirale. ta rääkis äh, Mercosuri äh, kaubanduslepete mõjust kliimapoliitikale. Euroopa Liit äh, äh tahab oma äh, kaubanduspoliitikat äh, siduda ka äh, kliimapoliitikaga ja ja me oleme kõigis äh, lepetes seda põhimõtet arvesse võtnud ka Mercosuri leppe puhul, et äh, seal on ka äh, kaubanduse ja äh, kliimamuutuste peatükk. me peame kinni Pariisi kliimaleppest ja iga äh, osapool peab võtma kohustusi äh, omalt poolt selleks, et äh, täita Pariisi kliimalepet ja see tähendab, et kui äh, kui äh, lahkutakse Pariisi kliimaleppest, siis mõjutab see ka Mercosuriga sõlmitavat lepet ja see on eriti oluline nendele partneritele, kes Pariisi kliimaleppega seoses on võtnud suuri kohustusi, aitäh, härra president! suur tänu, härra volinik, selle sõnavõtu eest ja suur tänu teile ka tehtud töö eest ja selle koostöö eest, mida te olete aastaid parlamendiga äh, teinud. parlament jälgib huviga New Yorgi tippkohtumise kulgemist. loodame, et Euroopa Liit saab olla kliimaküsimustes siinkohal globaalne liider lõpetame käesoleva arutelu ja järgmine päevakorrapunkt on härra Gualtieri raport Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine. kandidaat on proua Christine Lagarde. enne kui alustame aruteluga, annaksin äh, edasi info või meenutaksin, kes teavad, et äh, selle täiskogu istungi käigus testime uut elektroonilist äh, vaba mikrofoni ja sinise kaardi sõna soovide süsteemi. info äh, elektroonilise süsteemi kohta on saadikutele laiali saadetud. järgige neid juhiseid, äh, mis on teie töökohal. nii et kui te soovite sõna valge, vaba mikrofoni või sinise kaardi protseduuri raames, siis kasutage vastavat nuppu. see on teie hääletuskonsooli peal. süsteem on hetkel testfaasis. aga ja te võite ka äh, paluda sõna nii, nagu te siiamaani olete seda teinud, aga me siiski palume teil kaaluda ka uue tehnoloogia kasutamist. ärge aga unustage sealjuures, et äh, teil peab kaasas olema hääletuskaart, äh, selleks et elektroonilise meetodi kaudu sõna paluda. nüüd alustame järgmise aruteluga Mm, rap-, äh, raporti koostas meie endine kolleeg Roberto Gualtieri, kellest on vahepeal saanud Itaalia majandusminister. ja kindlasti me soovime talle selles ametis palju edu. teda asendab meie kojas äh, kolleeg Irene Dignali kes tutvustab seda äh, raportit. ta valiti ka äh, eile majanduskomisjoni liikmeks ja ta hakkab ka seal kolleeg Gualtierit äh, asendama, nii et sobin talle edu selle väga olulise komisjoni töös. nii et tema saab esimesena sõna proua Tignalil on kuus minutit kõneaega. ja ta on märku andnud, et ta kavatseb selle äh, täielikult ära kasutada suur tänu, ütleb proua Dinali. selle raportiga annab Euroopa Parlament oma arvamuse Euroopa Keskpanga neljanda presidendi ametisse määramise kohta. tegemist on institutsiooniga, mis on oluline sammas mitte ainult meie rahapoliitika, vaid ka kogu Euroopa majandusliku integratsiooni vaatepunktist. Christine Lagarde'i ametisse nimetamine esimese naisena oleks juba iseenesest ajalooliselt oluline ja heal juhul juhtub see paar kuud pärast seda, kui äh, äh, paar kuud tagasi siinsamas äh, pühalikult tähistati Euro kahekümnendat sünnipäeva. rahapoliitika on väga oluline tööriist see on mitte ainult eraldamatu osa siseturust, vaid nagu president Mario Draghi väga sageli meelde tuletab, eeldus globaalses maailmas rahapoliitika suveräänsuse säilitamiseks. Euro ei ole ainult majanduse tööriist, see on ambitsioonikas poliitiline projekt, see on Euroopa Liidu nurgakivi teel äh, rahu ja turvalisuse suunas ja hädavajalik instrument selleks, et toetada Euroopa poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset mudelit Äh, mis ajas peab ka muutuma. viimase kahekümne aastaga vaatamata äh, Euroopa majanduse juhtimise süsteemi ebatäiuslikkusele ja ebatäielikkusele on euro näidanud suurepärast tugevust ja vastupanuvõimet, isegi olukorras, äh, kus me nägime ühte ajaloo tugevaimat majanduskriisi. Euroopa Keskpanga ja selle presidentide pühendumus äh, oma pädevuse raames ühtse valuuta kaitsmisel ja rahapoliitika eesmärkide täitmisel on olnud olulise tähtsusega euro kaitsmisel ja kõigi Euroopa kodanike heaolu tagamisel. seitsekümmend kuus kirjalikku vastust, mille presidendikandidaat meile andis, on lisatud äh, sellele raportile toimus ka majanduskomisjonis kuulamine neljandal septembril ja see oli väga intensiivne. Nende põhjal usun, et Christine Lagarde on teadlik äh, eesolevatest väljakutsetest, usun ka, et ta on valmis selle rolli oma eelkäijatelt üle võtma ja jätkama selle olulise missiooni elluviimist. Äh, majanduskomisjonile antud vastustest on näha, Äh, et ähm, me tõesti võiksime seda kandidaati täna toetada, aga meie äh, soovitus ei lõpe siin. vastavalt aluslepingutele, vastavalt komisjonide ja parlamendi tööle jätkame ka edaspidi Euroopa Keskpanga töö ja otsuste äh, vaatamist, jälgimist läbi kvartalipõhiste dialoogide, aruannete ja parlamendiliikmete küsimuste. me oleme tulevikus nõudlikud ja ootame, et Euroopa Keskpank täidaks seda olulise tähtsusega ülesannet, mis tema õlgadele on pandud. kui me soovime eh, täita oma eesmärke, siis ei piisa sellest, kui euro on tugev ja stabiilne. me peame looma uusi institutsioone, uusi tööriistu ja üle-euroopalisi äh, majanduspoliitikaid, et äh, kõike jälgida äh, oluline on liikuda majandus- ja rahaliidu süvendamise suunas, seda näeb ette ka president Ursula von der Leyeni programm, kuhu on hõlmatud meetmed selleks, et äh, sotsiaalõiguste sammas täielikult ellu rakendada ja samuti äh, täiendada Euroopa majanduse juhtimise visiooni. kaasseadusandjana oleme meie siinkohal valmis need väljakutsed vastu võtma, suur tänu! suur tänu, proua Dinagli. nüüd annan sõna ja tervitan äh, komisjoni asepresidenti Valdis Dombrovskist ja annan talle sõna. härra president, austatud proua Dinagli, austatud parlamendiliikmed, alati on au osaleda Euroopa Parlamendi aruteludel tänane hääletus Euroopa Keskpanga kandidaadi osas on eriti oluline, sest Euroopa Keskpangal on keskne roll Euroopa Liidu majanduspoliitikas. aluslepingud tagavad Euroopa Keskpanga sõltumatuse eh, ja rahapoliitika sõltumatuse, see on põhimõte, mida komisjon täielikult kaitseb, sest see on hädavajalik selleks, et saavutada hindade stabiilsuse eesmärki austatud liikmed, äh, sõltumatus ja vastutus on siiski omavahel seotud. tänane hääletus on hea näide nendest mehhanismidest, äh, mille kaudu Euroopa Keskpank peab aru andma ka Euroopa Parlamendile. tänane arutelu ja parlamendi seisukohad äh, peavad andma seisukoha ülemkogu soovituse osas äh, määrata ametisse Christine Lagarde Äh, mm, teie majanduskomisjon ja Euroopa Keskpanga nõukogu on Christine Lagardile oma toetust väljendanud, äh, tema ametisse määramine toetaks äh, keskpanga edasist arengut ja ka soolise võrdõiguslikkuse arendamist. Euroopa Keskpank on väga oluline, tema peamiseks eesmärgiks on tagada hindade stabiilsus, mis on euroala toimimiseks hädavajalik tema tegevus äh, äh, majanduskriisi ajal vältis deflatsiooni ja on andnud võimaluse Euroopa majandusel viimastel aastatel stabiilselt areneda. samas aga äh, on deflatsioon muutunud viimasel ajal valdavaks probleemiks ja Euroopa Keskpank ei saa siin üksi tegutseda. selleks, et rahapoliitika oleks tõhusam, peavad seda toetama ka maksupoliitika, eelarvepoliitika ja struktuurifondid. me peame kõigi vahenditega toetama seda üleminekut, äh, mida Euroopa ettevõtted peavad järgmistel aastatel üle elama äh, digiteerimise, kliimamuutuste ja poliitilise ebakindluse kontekstis. mis puudutab fiskaalpoliitikat, siis eesmärgiks peaks olema kestlikkus, äh, fiskaalpoliitika peaks toetama investeeringuid. seda rõhutas ka Christine Lagarde äh, oma avakõnes äh, majanduskomisjonis ja äh, ma olen temaga täielikult nõus äh,. majandus- ja rahaliidu süvendamine on samuti väga oluline äh, eelkõige paremini ühendatud Euroopa kapitaliturud ja pangaliit äh, aitavad tagada Euroopa vastupanuvõime. nii et ootan huviga teie seisukohti ja äh, loodan ka edasisele meeldivale koostööle Euroopa Keskpangaga, aitäh! suur tänu, härra volinik, nüüd Läheme kolleegide sõnavõttude juurde ja esimesena saab sõna kolleeg Markus Ferber, kaks minutit. Äh, aitäh, härra president, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid, Euroopa Keskpanga rahapoliitika on viimastel aastatel äh, väga intensiivse arutelu all olnud ja seejuures tehti, tekkis tihti mulje, et äh, Euroopa Keskpank tegeleb rohkem äh, majanduse juhtimisega, kui ta seda peaks tegema, äh, sest pigem peaks ta tagama hindade stabiilsust. ja eelmise nädala otsus, et suure, jälle hakatakse kokku ostma riigi võlakirju, et veelgi alandatakse intressi, äh, see valas õli tul-, tulla veelgi ja sellega Euroopa Keskpank Mario Draghi äh, juhtimise all on mänginud maha palju usaldust ja Christine Lagarde äh, kuulamisel majandus- ja rahanduskomisjonis äh, selgelt ütles, et tema tahab täita neid eesmärke, mis lepingutes on, sotsiaaldemokraatia ei et kui täidetakse lepinguid, siis ollakse truu seadustele ja see kohustus tähendab ka, et Euroopa Keskpank keskpikas perspektiivis peab loobuma sellest eriti lõdvast rahapoliitikast. Euroopa majandus ja mõningad Euroopa liikmesriigid ei tohi pidevalt olla sõltuvuses odavast rahast ning äh, seetõttu on mõistetav, et Christine Lagarde on võtnud endale eesmärgiks äh, paremini ähm, kommunikeerida rahapoliitikat, see, et no, seda on väga vaja. Äh, sõltumatus ei, ei tähenda seda, et ei tule aru anda nende otsuste kohta, mida on vastu võetud, aga parema kommunikatsiooni kohta äh,, kommunikatsiooni juurde käib äh, mitte ainult see, et pro-, käib ka see, et proua Lagarde peab ka rohkem äh, kuulama, kuulama. Euroopa Keskpank peab rohkem keskenduma oma manda-, mandaadile ja peab rohkem äh, tegelema oma otsuste selgitamisega ning meie hääletame proua Lagardi poolt, aitäh. suur tänu. Jonas Fernandes, palun ah, mikrofon. decía que eh, muchas gracias por eh, la palabra por este debate dombrovskis por esta. suur tänu et andsite mulle sõna suur tänu volinik dombrovskis et äh, siia selleks aruteluks tulite. Äh, ECONi komisjonis kuulasime Euroopa Keskpanga presidendikandidaati ja oleme seisukohal, et ta esines rahuldavalt esiteks seetõttu, et proua Lagarde äh, soovib tagada Mario Draghi tööga jätkuvuse ehk siis soovib jätkata seda, mida Mario Draghi on teinud viimastel aastatel. lisaks ütles ta, et ta raamistaks äh, rahapoliitika ümber äh, aluslepingute äh, mm, piires, aga viisil, mis tagaks piisava manööverdamisruumi hindade stabiilsuse eesmärgi saavutamiseks. Äh, ta ütles ka, et fiskaalpoliitika peaks toimima koostöös rahapoliitikaga, aitäh. suur tänu, kolleeg Fernandes nüüd kolleeg Luis Garciano eh,. No... suur tänu. me ei ole siin selleks, et hinnata proua Lagardi eh, elulugu. me oleme seda juba majanduskomisjonis teinud ja jõudnud järeldusele, et see on äh, piisav. Äh, meil on selle arutelu käigus hoopis võimalus vaadata seda, mida te on teinud Euroopa Keskpank. viimasel paaril aastal on Euroopa Keskpank olnud ainuke institutsioon, mis on olnud valmis ähm, majanduslanguse ohuga võitlema ja hindama äh, selle võimalikke tagajärgi. rahapoliitikaga püütakse ära teha palju, võib-olla isegi liiga palju. Euroopa Keskpank on äh, suure osa nende tegude taga, aga põhjus, miks Euroopa Keskpank ei täida täielikult meie ootusi, on seotud liikmesriikidega, kes ei äh, taha omalt poolt panustada Äh, ja kui me kuulame seda, mida ütleb äh, proua Lagarde, siis tal on päris palju äh, tegemist, üle poole Euroopa äh, Liidu liikmesriikidest äh, äh, ei ole eelarvega tasakaalus ja peaksid investeerima rohkem tulevikku samuti on ka liikmesriike, kus riigivõlg on liiga suur, näiteks Hispaania peab tegelema struktuursete probleemidega, eriti selles osas, mis puudutab tööjõuturgu. oluline on näha, et oluline on äh, tagada majanduskasvu jätkumine nendes riikides, ka Euroopa Liidu institutsioonid saaksid omalt poolt rohkem ära teha. peaksime suurte sammudega edasi liikuma ja eelkõige mõtlema tööhõive äh, suurendamise peale. nii et me igal juhul toetame proua Lagardi kandidatuuri, me arvame, et ta on õige inimene sellesse ametisse ja me usume, et ta on ka valmis kuulama meie seisukohti küsimustes, mida kavatseme esitada. suur tänu, nüüd annan sõna kolleeg Sven Kiigoldile. president, so Um lugupeetud president, arutelu, mis puudutab proua Lagarde'i minu meelest ähm, juhib tähelepanu kõrvale mingil määral, sest äh, on üks selge signaal. proua Lagarde'i ametisse määramine põhimõtteliselt kinnitab Mario Draghi äh, põhilist kurssi äh, Euroopa Keskpanga puhul. Euroopa Keskpank äh, päästis euro ja ilma keskpangata ei oleks meil hindade stabiilsust, sellepärast et ebastabiilne valuuta ei suuda tagada hindade stabiilsust ja sellepärast need rünnakud, et keskpank ei ole oma mandaati täitnud, need lähevad tõesti eesmärgist mööda. selle asemel on probleem selles, et äh, liikmesriigid ei täida oma ülesandeid. Nei-, nendes liikmesriikides, kus on probleeme, et äh, nad ei tee selliseid reforme, mis oleksid sotsiaalselt õiglased, aga ka need riigid, kes, äh, kellel on ma-, äh, majandusülejääk, äh, nemad ei tee samuti selliseid reforme ega hoolitse selle eest, et majandused käima läheks ja sellepärast see, mida proua Lagarde ütles, äh, liikmesriigid peavad ühist fiskaalpoliitikat ajama, see on äh, see eeldus, et äh, keskpank ei peaks võtma neid riske, mis käivad kaasas liiga lõdva rahapoliitikaga ning meil on esimest korda ka lubatud ühise rahapoliitika rohestamist, need on selged lubadused proua Lagardi poolt ja meil on see hea meel selle üle suur tänu. ja nüüd üks minut, kolleeg Annemans. E ma tänan, kallid kolleegid. jah, eh, kahe partei enamust meil enam ei ole, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide oma, nüüd on meil kolme eh, partei enamus siin ja Saksa, Prant-, valitsuse esindajate nimetamine eh, juhtivatele ametikohtadele. Macron, Ursula von der Leyen, Cinque Stella, kõik on pidanud nüüd arvestama, et tegemist on uue reaalsusega, uue eh, enamuse kujundamisega parlamendis. nüüd eh, Euroopa Keskpanga president ja proua Christine Lagarde. me teame, et eh, jah, tahetakse jätkata pimesi seda eh, raha paiskamist, nagu Draghi mm, tegi ja proua Lagarde, kui teile aplodeeritakse, see on nagu orkestrimäng hukkuval Titanicul meie oleme vastu. ma tänan. ja nüüd härra Epping, Hepnik. ma tänan, Euroopa Keskpank on Euroopa Liidu võimsamaid institutsioone aga kus ta siis praegu paikneb? kui me vaatame eelmisele nädalale, siis me näeme, et siin on suur lõhenemine, euroala on lõhenenud lõuna ja põhja kahepoolseks alaks. samuti rahanduspoliitikas on lõhed liikmesriikide vahel ja viimasel istungil Euroopa Keskpangas öö, ütles Draghi, et jätkub kõik samas vaimus, raha trükitakse edasi ja hoitakse intressid võimalikult madalal. aga liikmesriikide pankade äh, juhid, Saksa pangajuht näiteks on astunud välja sellise kursi vastu. kuuskümmend protsenti majandusjõududest Euroopas on vastu astunud härra Draghi kursile, aga tema jätkab samas vaimus ja proua Lagarde tahab ka selle poliitikaga jätkata, aga kannatavad ju siin hoiustajad, sest nende hoiused on vähem ja vähem väärt ja pensionärid saavad vähem raha ja noored kannatavad, kuhu me niimoodi välja jõuame. ukse ees on seisak ja meie kodanikud on kaitsetud aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks äh, kolleeg Manu Nobri. lugupeetud kolleegid, milline kummaline tunne uutel valitud saadikutel, et siin on nüüd arutelu see Euroopa Keskpanga presidendi üle, samal ajal kui äh, ainus kandidaat proua Lagarde ei suvatse kohal viibida ja see arutelu siin käsitleb ju kogu Euroopa Liidu Keskpanka ja tema rolli, sellepärast et siin ei ole midagi neutraalset rahapoliitika puhul, ei kliima ega ebavõrdsuse puhul. ebavõrdsus, mida proua äh, Lagarde teab väga hästi ja ta äh, rääkis nendest pidevalt, kui ta oli äh, IMF-i president, aga nüüd enam mitte, et nüüd me saame alati pidevalt sama vastuse, hindade stabiilsus, raha on väga palju turgudele mm, saadetud, aga vähem kui kümme protsenti on sellest jõudnud tegelikult inimesteni, ülejäänud on läinud äh, spekulatiivsesse mulli ja isegi Mario Draghi on seda äh, tunnistanud. hoolimata kriisist ja Kreeka näitas selle väga hästi, et äh, rahapoliitika ei ole inimeste teenistuses ja nüüd räägitakse siin uuest rohelisest kursist, aga kas ta on valmis lõpetama öö, äh, era öö, äh, selliste ettevõtete öö, äh, kokkuostmist, mis õhutavad kliimaprobleeme. ei, ta jumala eest ei taha mingeid äh, probleeme mm, turul, hoolimata sellest, äh, mis toimub planeediga. valigem pigem selline rahapoliitika, mis on majandusliku ja sotsiaalse ülemineku poolt äh, raha, mis tõesti reinvesteeritakse tegelikku majandusse, aga meil oleks olnud palju asju öelda proua Lagardile, kui ta oleks suvatsenud siin olla äh,. aga siin on tegemist nagunii äh, sellise hääletusega, kus tulemus on ette teada, et tegemist on see ainult sellise rahapoliit-, meil oleks vaja sellist rahapoliitikat, millest oleks kasu planeedil ja inimestel. Äh ma tänan ja nüüd üks minut härra Nikolau Alabanos η Ευρωπαϊκή Ένωση το κεφάλαιο, η κυβερνήση κυρία Suur tänu. jah, Euroopa Liidus ollakse mures uue kapitalistliku kriisi pärast. pangad on suur monopoli rollis viimastel aastakümnetel ja samas raha võetakse ära töövõtjatelt, tavalistelt inimestelt ja pangad ei, ei anna äh, raha neile, kes laenu vajavad. tegemist on pettusega, mis toimub ja nüüd Kristiin äh, Lagardi nimetamine ametisse, siin ei ole asi isikutes, sest poliitika ju ei muutu. ka president Lagarde jätkab äh, defitsiidi taganttõukamisega, see on kapitalistliku süsteemi ilmeng. inimesed Euroopas peavad koondama oma jõu monopolide vastu vaestes riikides. One... suur tänu, poolteist minutit, härra Niedermayer.